komisjoni avaldusega. ja annan kõigepealt sõna komisjoni nimel proua Tysonile, palun. lugupeetud president, lugupeetud saadikud mul on hea meel selle üle, et ma saan teile, parlamendile tutvustada komisjoni ettepanekut, mis puudutab muudatusettepanekuid töötajate lähetamise direktiivi, mis täna pärastlõunal siin Strasbourgis kolleegium vastu võttis ja see on lausa veel tindine, see ettepanek, jah e, teenuste vaba osutamine, töötajate vaba liikumine on meie siseturu kaks põhiõigust. kui ma ametisse asusin, siis ma ei kuulnud, et keegi oleks neid kahtluse alla pannud, neid kahte õigust. Äh, aga äh, nüüd arutatakse, milline mõju on mobiilsusel saatval ja vastuvõtval riigil, kuidas rakendatakse ellu olemasolevaid norme, samuti äh, tasakaal, mis mõnikord on paigast ära läinud, aga peaks tagama ühtsed tingimused ühtsel siseturul. ma olen veendunud selles, et me ei tohi neid muresid sugugi ignoreerida, mis kõlasid, me peame nendega tegelema. milline on meie reageering olnud? kõigepealt me ei tohi eemalduda tööjõu liikumisest, me peame hindama kõrgelt vaba liikumist, mille eest Euroopa Liit seisab ja keskmises ja pikemas perspektiivis tõuseb sellest tulu meie kodanikele, tööturgudele, meie ühiskondadele. teiseks, meil on vaja eeskirju, mis oleksid selged, õiglased ja teostatavad, rakendatavad, mitte alati ei ole see paraku nii ja siin saavad asjad palju paremaks veel minna. ma arvan, et meil on nüüd neli instrumenti olemas, mis juba pakuvad liikmesriikide võimudele paremad võimalused tagamaks, et vaba liikumine on õiglane ja hästi korraldatud. meil on EURES, meil on platvorm deklareerimata tööga võitlemiseks, meil on vaba, töötajate vaba liikumise täitmisdirektiiv, jõustamisdirektiiv ja meil on töötajate lähetamise eh, direktiiv. kõik need instrumendid tuleb kiiresti ellu viia, meie talitused aitavad liikmesriike selles, aga pärast seda, kui ülevõtmise tähtajad direktiividel on juunikuus otsa saanud, siis komisjon ei kõhkle eh, ka meetmeid võtmast, kui see vajalik on jah, õiglane Euroopa tööturg eksisteerib ainult siis, kui need meetmed, mis me oleme heaks kiitnud, ka ellu rakendatakse jah, need eeskirjad, mis veel olemas on, tuleb ellu rakendada, see on üks osa vastusest, aga edasi meil on vaja ka parandada ja ajakohastada ja tugevdada eeskirju seal, kus see vajalik on. ja seda silmas pidades me viisime lõpule ettevalmistustöö tööjõu liikuvuse paketiga, möödunud aasta lõpul ju oli see juba, aga me otsustasime, et me lükkame selle eh, vastuvõttu edasi, eh, sest kõigepealt tuleb eh, ära lahendada Ühendkuningriigi küsimus, et poliitilised kaalutlused ei hakkaks sekkuma. nüüd meil on Ühendkuningriigiga tehing teada, see tähendab seda, et sotsiaal küsimuste koordineerimisega me ei saa edasi minna, enne kui meil ei ole teada, milline on Ühendkuningriigi äh, hääletuse, rahvahääletuse tulemus, aga on teisi aspekte, millega me saame edasi liikumine ja komisjon täna võttiski vastu äh, selle õigusakti, millest ma rääkisin ja meie tööprogrammi aastaks kaks tuhat kuusteist selles vallas ma tahan rääkida oma poliitilisest seisukohast, meil on vaja rohkem lähetamist Euroopas ja mitte vähem lähetamist. üks koma üheksa miljonit lähetamist toimub praegu aastas, kõvasti rohkem kui varem, aga alla ühe protsendi siiski meie tööjõust puudutab see, nii et siin on suur potentsiaal ja komisjon tahab kõrvaldada tõkked piiriülese teenuste osutamise teelt, nii nagu me oma siseturustrateegias oleme ka öelnud aga rohkem teenuseid piiriüleselt, rohkem lähetamist peab käima nii, et süsteem oleks õiglane, et see oleks õiglane töötajatele ja ettevõtjatele. palju on juba öeldud ja kirjutatud sel siseturu eeskirjade kohta ja sotsiaalsete eeskirjade kohta. jah, mõndade jaoks peab olema esiplaanil sotsiaalne kaitse, teiste jaoks töö turu eeskirjad, aga Euroopa sotsiaalne mudel näeb ette, et mõlemad pooled saavad käia käsikäes ja see oli üheksakümne kuuenda aasta töötajate lähetamise direktiivi eesmärk ja jääb eesmärgiks ka praegu. piiriüleste teenuste edendamine, samas töötajate kaitsmine ja ühesugused äh, tingimused teenuste osutajatele, kes osutavad teenuseid riigisiseselt või piiriüleselt. ja üheksakümne kuuenda aasta direktiivist on nüüd aastaid möödunud ja Euroopa tööturg on muutunud, kakskümmend kaheksa liikmesriiki mm, on väga erinevate palgasüsteemidega ja palgatasemetega. erinevused on pigem suurenenud kui eh, kahanenud ja see mõjutab ka lähetamist miinimumpalkade lõhe on kasvanud ühest kolmeni võrreldes aastaga üheksakümmend kuus. ühe, üks kümnele on praeguse suhe liikmesriikide vahel miinimumpalkades. ja samuti mitmesugused preemiad, jõulupreemiad, tööaja, reisiaja kompenseerimine, kõik Need on väga erinevad liikmesriigid ja praegune lähi-, lähetamise eh, direktiiv ei anna siin lahendusi ja see on halb lähetatud töötajatele. Nad ei tea, eh, kas nende õigusest peetakse kinni ja see on halb ka lähetavatele ettevõtjatele, sest tehingute maksumus suureneb ja mõned isegi loobuvad töötajate lähetamisest, sest kõik on niivõrd keeruline jah, meil väga konkurentsivõimeline siseturg, jah, siin on äh, innovatsioon, äh, konkurentsivõime olulised, aga ainult palkadega konkureerida, see on midagi, mille mis ei ole kasulik mitte kellelegi Euroopa Liidus ega ka meie konkurentsis ülejäänud maailmaga. Äh, ehitussektoris nelikümmend kolm protsenti on praegu lähetamisi, aga lähetamised on laienenud ka teistesse sektorisse, näiteks eh, ajakirjanikud, tervishoiuteenuste osutajad, eh, pangandustöötajad, neidki rohkem lähetatakse ja neidki on vaja kaitsta, mis praeguse direktiivi kohaselt alati nii ei ole. ja lõpuks me näeme ka eh, alltöövõttu üha rohkem tööturul ja alltöövõtt raport on väga mõttekas, sest äh, võimaldab kasutada äh, efektiivselt spetsialiseeritud oskusi, aga samas tekib ka turumoonutusi, kui alltöövõtule ei kohaldu samasugused töötasustamise reeglid nagu muudele. ja tulemuseks on tööturus segmenteeritus ja ebaõiglus ja mitte lähenemine tööturul, vaid hoopis üksteisest eemaldumine. see ei ole see tööturg sellisel juhul, mida me oleme kodanikele lubanud. on selge, et meil on vaja sihipäraselt läbi vaadata tuhande üheksasaja üheksakümne kuuenda aasta töötajate lähetamise direktiiv, et nende küsimustega tegeleda ja ajakohastada äh, norme seal, arvestades praegust konteksti. jah ma tean, et te olete pidanud raskeid läbirääkimisi ka jõustamisdirektiivi üle, minagi mäletan neid aegu, kui ma olin siin parlamendis saadikuks. aga ka nüüd me saame kokku leppida nagu tol korral. kui ma esimeses, esimene päev tööle asusin, siis ma kuulasin väga tähelepanelikult ära erinevate eh, fraktsioonide, liikmesriikide esindajad, sidusrühmade esindajad ja kuulsin, et kõik tahavad äh, lähedatud töötajaid paremini kaitsta, nad tahavad, et oleks ühesugused tingimused siseriiklikult teenuseid osutades ja piiriüleselt seda tehes. taheti suuremat õiguskindlust ja läbipaistvust, taheti proportsionaalsusest ja mitte diskrimineerimise põhimõtetest peetaks kinni ning et austataks subsidiaarsuse põhimõtet ja liikmesriikide palkade kehtestamise süsteeme, palkade kujundamise süsteeme. Need ettepanekud, mis me täna komisjonis vastu võtsime, tegelevad äh, kuuldud muredega tasakaalustatult. me korrigeerime sätted, mis puudutavad tasustamist ja tugineme Euroopa Kohtu viimastele kaasustele ning austame täiel määral liikmesriikide eripära ja asjaolusid enam ei räägita miinimumpalgamäärast, vaid sellest, et vastuvõtva riigi palgatingimused kohalduvad lähetatud töötajatele. sotsiaalkindlustuse eh, normid on samuti, mida me käsitlesime. tähtis on, et lähetatud töötajad, kes on ära rohkem kakskümmend neli kuud, neid peetakse vastuvõtva riigi tööturgu integreerituks ja see on kooskõlas äh, ka renditöö äh, direktiiviga. nimelt see, mida kohaldatakse kohalikele töötajatele, peab kohalduma ka lähetatud töötajatele. Äh, president, lugupeetud saadikud, ma loodan, et te analüüsite meie ettepanekut. nii ametlik ametlikke kui ka mitteametlikke, ma olen näinud pressis igasuguseid tekste, nii et loodetavasti te eelarvamusteta hakkate meie ettepanekutega tööle ja olete konstruktiivsed. nagu te teate, ma olen valmis tulema parlamendi ette ja arutama igal ajal seda ja komisjon töötab edasi konstruktiivselt teiste eh, kaasseadusandjatega, Euroopa Parlamendiga, alati hea meelega ja tahame hea kokkuleppe teiega leida. Äh, un... ma tänan, nüüd saab poolteiseks minutiks sõna härra Kaasa. Äh, suur tänu. ma tahaksin kõigepealt tänada proua volinikku, proua Tysonit. Äh, ma pean teda tänama, sest ta oli väga julge, kui käivitas arutelu selle direktiivi üle, mis ei olnud sugugi ideaalne. meie Rahvaparteis tõesti leidsime, et on aspekte, mis vajavad parandamist, aga loomulikult siin on vastuolulisi aspekte ja mitte kõik ei ole ühel meelel ja omaenda parteiski meil olid pikad arutelud ja ei olnud sugugi Rahvaparteilgi kerge konsensusele jõuda selle uue ettepaneku osas, mis komisjonilt on tulnud. mina kutsun täna üles teisigi fraktsioone. ma arvan, et hetkel me ei tohi olla populistid. üheskoos Euroopa Parlament peab näitama, et me oleme üksmeelsed ja tahame saavutada kompromissi ja koos raportööriga mina teen kõik, mis minu võimuses. ma teen koostööd kõigi koordinaatoritega ja kaasraportööridega, et variraportööridega, et kompromiss sõlmida, sest meil on alus selleks olemas ja kui see meil õnnestub, siis me saadame väga tugeva signaali ka nõukogule, sest nõukogugi vajab oma erimeelsusest ülesaamist. kas te olete valmis sinise kaardi küsimusele vastama? härra Šooni tahab teilt midagi küsida. ma tänan. lugupeetud kolleeg jah, te siin rääkisite teistest fraktsioonidest ja ma mõtlesin, et ma pean nüüd teilt küsima, eh, kuna mina olen sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. kuidas te eh, seda mõtlesite, te ütlete, et eh, tuleb maksta kohapealset miinimum palka ja see tuleb sätestada. kuidas teie arvates seda on võimalik saavutada? mida ma üritasin öelda, oli see, et loomulikult e, kõik ei saa, mida nad tahavad. aga see e, korraldus, nagu meil praegu on, on kompromissi aluseks me peame kompromissi saavutama, asi ei ole selles, mida mina tahan või mida mina saan, vaid tähtis on, millest ma olen valmis loobuma, et me mõlemad lõppkokkuvõttes võidaksime. nii tehakse kompromiss, aga kui me jääme populistlikele positsioonidele, siis me jääme kaotajaks lõppkokkuvõttes ja kannatavad töötajad. töötajad vajavad, et me oleksime ühtsed, nii me kaitseme nende õigusi. suur tänu proua Steinbrück. jah, asi ei ole selles, et lähetamist piirata, vaid et lähetamine toimuks õiglaselt. proua Tyson, ma olen väga rõõmus selle üle, et komisjon on näinud, et jõustamisdirektiivist üksi ei piisa, et on vaja eh, eraldi direktiivi ja äh, ametiühingute sotsiaaldemokraatide survel nädalavahetusel see tõesti, ähm, see eelnõu paranes veel nädalavahetusel ja äh, komisjon näitab, et võtab sotsiaalset dialoogi tõsiselt. jah, võrdne palk võrdse töö eest ühes ja samas kohas, see puudutab kõiki. aga äh, ka eh, igasugused eh, palgakokkulepped käivad siia, miinimumstandardeid eh, ei tohi käsitleda kui maksimumstandardeid ja liikmesriigid peavad saama ka tulevikus rohkem kaitsta töötajaid, kui nad seda tahavad, kui lihtsalt miinimum ja ka lähetamise kestus tuleb fikseerida. kakskümmend neli kuud on ikkagi reaalsusest kaugel, kui me vaatame ehitustegevust, siis pooled lähetatud eh, ehitussektoris töötavad eh, mujal vähem kui aasta, nii et kuus kuud peaks olema see piir mis aitab meil olukorda parandada ja meil on vaja tegelike probleemidega tegeleda, näiteks ahel lähetamine ilma selge vastutuseta igasugused riiulifirmad ja selline eh, libafiendus eh, ning eh, samuti konkurentsi moonutamine väiksemate sotsiaalsete maksete kaudu ja samuti sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise läbivaatamine. ma tänan, härra Schulze tahab teile sinise kaardi küsimust esitada. Äh, kolleeg Steinruck, teiegi olite Saksamaalt nagu minagi ja rääkisite siin võrdsest palgast, võrdsel kohal, võrdse töö eest aga kuidas te Saksamaa kontekstis e, ühesugust e, tööpaika defineerite, kas see on kogu Saksamaa või mõni liidumaa või mingi piirkond? E, see oleks huvitav, kuidas te seda piiritlete, seda ühesugust kohta? jah, ma ütlesin, et kõik regionaalsed, sektoripõhised eh, palgad eh, peavad eh, olema. kui ühes kohas kaks inimest teevad ühesugust tööd, siis peab ka tasu olema töö eest ühesugune ja sotsiaalmaksed ühesugused, minu arvates on see õigus, õige. suur tänu, proua McIntyre jah, me räägime siin paremast õigusloomest parlamendis, just äsja tegime seda, aga siin ei ole praegu hea näide, vaid pigem vastupidine. ma arvan, et on halb mõte taas see teema avada, kui me alles ootame ära jõustamisdirektiivi rakendamise liikmesriikides. ma tean, et jah, on tegemist on sihipärase läbivaatamisega, aga ma ei tervita seda sellegipoolest. nüüd, mis puudutab üksikasju tasustamine töötajate kaitsmiseks see on hoopis laiem nüüd kui algne direktiiv, mis puudutab töötasu. jah, sellel saab olema negatiivne mõju väikeettevõtjatele, meie VKE-dele. ja ettepanek ei ole, ei räägi otseselt võrdsest töötasust võrdse töö eest äh, samas kohas, aga komisjon minu arvates tahab selle auahne plaaniga edasi minna. peame olema väga ettevaatlikud, et me ei looks veel ühte seadust, mille tagajärjed on soovimatud. aitäh, kas võtate vastu äh, vasakul istuva kolleegi sinise kaardi küsimuse? kõneleja raputab pead. Is that now? kõneleja ei nõustunud teie küsimusele vastamast, küll te pärast klaarite, ütleb asepresident. kolleeg Talabajova. Äh, igal äh, liikmel peaks olema õigus keelduda äh, sinise kaardi küsimusele vastamast ja teda ei tohi argpüksiks selle pärast nimetada. So doamna Dlabajova. kolleeg Dlabajova, palun. aitäh, proua volinik. töötajate lähet-, lähetamise direktiivi eh, teemadega oleme me juba tegelenud, me saavutasime tasakaalustatud tulemuse selles osas, mis puudutab teenuste vaba liikumist, töötasu ja nii edasi ja tahtsingi seetõttu küsida, miks te tahate seda direktiivi üle vaadata, me ei ole tegelikult näinud isegi, et see praegune seadusandlus piisavalt kaua oleks äh, toiminud äh, kas ei ole mitte parem õigusloome põhimõtte vastane, komisjon loodab äh, saada paremat konkurentsi, ähm, saavutada suuremat konkurentsivõimet ja nii edasi, kuid kas te olete kindel, et äh, nüüd äh, kuidagi see konkurents paraneks, eriti just lähetatud töötajate osas, eriti kui me vaatame töötasu erinevates riikides, see toob kaasa tegelikult suurema tasakaalutuse tekkimise ja suurendab äh, tõkkeid liikuvusele. ja sellel on kindlasti negatiivne mõju äh, piiriülesele majandusele ja VKE-dele, nemad on ju majanduse selgrooks konkurentsivõimet on meil vaja enam kui midagi muud äh, ja võin öelda, et me teeme kõik sel-, selleks, et Euroopa jääks konkurentsivõimeliseks. nüüd palun äh, härra Hendel. suur aitäh viimase nelja aasta jooksul on lähetamine olnud suuresti kasvuteel, äh, aga väärkasutamine on ka olnud kasvuteel ja nüüd on olnud püüdlused seda väärkasutamist mm, ohjata. Äh, Juncker on ka rääkinud sellest, kui ma aga lugen nüüd neid, loen nüüd neid dokumente, mis kättesaadavad on, siis mulle tundub, et see, mis seal selg-, sees on, ei taga võrdse töö eest võrdset palka samas kohas. Äh, kui me räägime lähetatud tööst, töötajast, äh, siis seal on äh, toodud välja ka kahekümne nelja kuune äh, periood ja see lahendus ei ole piisav allhanke raames tehakse ikkagi veel pangatumpingut ja me ei ole suutnud lahendada näiliste FIE-de probleemi, keda saadetakse siis lähedatud töötajate asemel kui töövõtjad, keda nad tegelikult ei ole Äh, lisaks ettevõtted, kes pakuvad äh, laenutööjõudu, ka seal on äh, pettused, liikmesriikides ei toimu tõhus kontroll lähetamise üle, sest informatsioon ei liigu liikmesriikide vahel piisavalt, sellest ei piisa, mis siin on, proua volinik, me peame siin rohkem ära tegema parlament tahab tõesti suruda läbi põhimõtet sama töö eest sama palk äh, võrdse töö pealt, palun. kolleeg Lambert, palun, poolteist minutit. aitäh volinikule selle sõnavõtu eest, ma arvan, et me kõik äh, mõistame vajadust tagada kõikide töötajate kaitse, ükskõik kust nad siis pärit oleks või kus nad töötavad, et neid ei äh, ekspluateeritaks peetaks kinni seadustest ja me ei taha, et lähetamist kasutatakse vahendina palgale, palkade alanemiseks survet avaldada. me teame, et äh, mitmetes äh, valdkondades on äh, muresid töötajate lähetamisega seonduvalt me, paljud meist tunnevad muret, et äh, mitmetes liikmeriikides ei ole piisavalt vahendeid näiteks Tööinspektsiooni vallas, et äh, kontrollida kõike lähetamisega seonduvat. nii et kas siis see uus direktiiv nüüd vastab kõigidele nendele muredele, meil on siin veel kahtlusi, äh, millised need kollektiivlepped siis peaksid täpselt olema, mis justkui on siin direktiivis sees, kas me peaksime sellest veelgi kaugemale minema, kas me peaksime vaatama näiteks ka sektorite siseseid kokkuleppeid ja ettevõtete siseseid kokkuleppeid, töötasu pakettide osas on parem, et me räägime siin palgast konkreetselt, see võrdne palk tundub küll hea mõte olevat, kuid paljud peaksid siin kaaluma ka seda, et palgalangus võib-olla ei oleks nende jaoks kõige tervitatavam muutus, nii et me peaksime vaatama, kas kõik, tõepoolest kõikidele muredele siin vastused leitakse. kolleeg Aker, palun. lähetatud töötajate direktiiv võimaldab töötajaid saata riikidesse, kus on töö, inimesi, kes on tööta ja meeleheitel, sest nad ei leia tööd kui äh, me püüdleme muudkui ühe piirideta riigi poole, siis äh, see kõige enam vihastabki äh, Ühendkuningriigi kodanikke. inimesed, kes ajutiselt tööd teevad lepingu alusel, nemad ei pea maksma enda eluasemelaenu, kuid minu valimisjaosko-, valimispiirkonna inimesed endiselt peavad kõik oma kulud katma me näeme, et selline töötajate lähetamine ainult äh, avaldab survet äh, palkade alanemiseks ja see aitab kaasa majanduslikule rändele, mis palku vähendab. selge on see, et äh, Euroopa Liit lähtub ärihuvidest, püütakse palkasid alandada iga töötaja, kes on oma töökoha kaotanud, äh, iga töötaja, kes on kaotanud oma töökoha ähm, äh, äh, sisserändajate tõttu, saab Ühendkuningriigi referendumil oma sõna sekka öelda. nüüd palun proua Jažlovetska, palun suur aitäh, lugupeetud president, daamid ja härrad, lugupeetud volinik, kõigepealt ma tahaksin tänada kogu südamest proua volinikku selle eest, et ähm, tööhõive on Euroopa Komisjoni huviorbiidis, aga äh, mina tahaksin teada, miks komisjon nii äh, kiirustades selle direktiivi ülevaatamisega tegeleb äh, Äh, me räägime siin see, siin rakendusmäärusest äh, ja muudest dokumentidest, mille kõik äh, fraktsioonid on vastu võtnud. Ähm, oluline on tagada teenusepakkumisvabadus ja töötajate kaitse. Ähm, mul on kahju sellest, et komisjon on liiga kiiresti tegutsenud ja paljudest liikmesriikidest mööda läinud siin. ma leian, et Äh, võrdsete reeglite äh, tagamine peab olema äh, eesmärgiks. me peame mõtlema ka selle peale, et lähetatud töötajate puhul lisanduvad teatud kulud, mida kohalike töötajate puhul ei ole. peame seda silmas pidama ja me peame vaatama ka, kas ühtne turg nõrgeneb selle kõige tõttu või mitte Äh, me peame lüngad tööjõuturul täitma, me peame võtma arvesse ka liikumisi Lõuna ja mm, Põhja, Ida ja Lääne-Euroopa vahel. Äh, ja äh, piira, piirangud töötajate lähetamise valdkonnas toovad kaasa suuremad nii-öelda hallid tsoonid. suur aitäh, proua Jasovletska kolleeg Jongeerius, palun kaks minutit. aitäh. eelmisel äh, nädalavahetusel minu enda koduriigis äh, olid äh, pealkirjad ajalehtedes, et sajad töötajad Rumeeniast, kes töötasid Hollandi sadamates euro, eurose tunni tasu eest ja oli loodud riiulifirma Rumeenias ja see ei olnud äh, mingisugune üksikjuhtum, Rumeenia töötajad, äh, need, kes äh, leiavad lünkasid seadusandluses, need ka üles leiavad ja mulle tundub, et me oleme liialt kiirustades ähm, tegutsenud, ütlevad paljud, et me oleme liialt kiirustanud selle direktiivi ülevaatamisega, kuid minu arust on see Äh, isegi liiga hilja, et me midagi ette võtame, me peame tagama äh, reeglipärase töötajate mobiilsuse, mis tagaks töötajate kaitse ja töötajate lähetamise direktiivi äh, rakendamine on samm õiges suunas. mina olen selle poolt, et vastutusahelat suurendada lepingulistele töötajatele, et oleks tagatud võrdne töötasu, kuid see ei ole veel kõik, endiselt on suuri äh, vahesid liikmesriikide vahel, äh, näiteks ka nii, äh, nii nagu nende rumeenlaste puhul, kes Hollandi taga, sadamates toetasid, töötasid, see on selline boonuse tagaajamine ja siin on väga palju ruumi veel äh, ka sotsiaalvaldkonna seadusandluse kooskõlastamiseks. jah, me räägime siin äh, võrdsest tasust võrdse töö korral ja see on ka ainuke viis, kuidas me solidaarsust äh, saame edendada. nüüd kolleeg Zlatovski, palun. Um,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 see uus äh, direktiiv toob kaasa selle, et Euroopa Liidu äh, tööpuudus suureneb veelgi, seehulgas ka Poolas. ka tarbijad peavad maksma rohkem teatud äh, toodete eest ja ka nemad on selle ettepaneku ohvriks seetõttu ja kes siis kasu sellest kõigest saab, minu arvates esmajoones just Lääne-Euroopa me näeme ju, kuidas äh, Euroopa ähm, äh, äh, turg välja näeb transpordivaldkonnas näiteks mina usun, et me peame selle vastu olema täiesti, aitäh proua Haakin, palun. suur aitäh, lugupeetud president ja lõpuks on meil ettepanek äh, parandada äh, töötajate lähetamise direktiivi. president Juncker ja teie ka, proua volinik, äh, olete öelnud, et tuleb tagada võrdne palk võrdse töö eest samal töökohal ja minul on hea meel seda kõike näha. see direktiiv on juba kakskümmend aastat vana ja Euroopa kohtus on olnud erinevaid juhtumeid, Vikingi juhtum, Levali juhtum, on olnud ebakindlust seoses sätetega ja vältida äh, ka sätete kuritarvitamist ja äh, artikkel nelikümmend viis äh, Euroopa Liidu toimimise lepingust näeb ette võrdse kohtlemise. see näeb ette võrd-, võrdse kohtlemise hooajalise äh, töötajate jaoks, äh, ajalis-, äh, täisajaga ja osalise tööaega töötajate jaoks, naiste ja meeste jaoks, kuid mitte lähedatud töötajate jaoks. näiteks sellistes valdkondades nagu ehitussektor on lähedatud töötajate ja kohalike töötajate vahelised palgavahed kuni kolmkümmend protsenti ja see tähendab seda, et lähetamine võib tõesti palku vähendada. jah, meil on konkurentsi vaja ettevõtete vahel, kuid nagu teie, lugupeetud volinik, ise ka ütlesite, siis see peab põhinema paljudel erinevatel elementidel, see peab põhinema tootlikkusel, oskustel, innovatsioonil, teenuse liigil ja kvaliteedil ja mitte ainult ja ainult palkadel Äh, mina tahaksin äh, tänada teid teie julguse eest selle ettepanekuga välja tulla, see on hea algus, aitäh. suur aitäh. ja nüüd saab äh, sõna kolleeg Jüri õiglus ja töölistele võrdsete tingimuste loomine ei vaja sellist direktiivi aseainet, see, mille te meile ette mm, panete siin praegu, ei vii meid kuskile, me soovime, et te töötaksite välja uue direktiivi, äh, pidades ennem nõu ametiühingute esindajatega ja tagada tõeline võrdsus ähm, töötajate vahel töötingimustes ja palgatasemes, et meil äh, oleks võimalik luua ka keskne Tööinspektsiooni amet, äh, Euroopa Liidu institutsioonid äh, peaksid äh, looma sellise sotsiaalmajandusliku äh, mootori, mis enam kogu elanikkonda edasi aitaks vedada ilma kedagi üle parda heitmata, aitäh. suur aitäh, kolleeg Randke, teil on üks minut suur aitäh, lugupeetud äh, president, volinik, kolleegid. Euroopa Liidu tulevik on ohus, paljud kodanikud ei ole veendunud enam, et Euroopa Liit tõesti suudab äh, täita oma lubadusi, mille ta on andnud ja mõnikord isegi mina pean endalt küsima, kas me teeme piisavalt selleks, et luua õiglane tööturg, mis kaitseb töötajaid ärakasutamise eest, mis muudab meie ühiskonnad õiglasemaks ja on ka kriisi ajal vastu pidav. selle ettepanekuga, mille eesmärgiks on parandada lähetamiste direktiivi, ütleme me selgelt, et me ei lähe piisavalt kaugele, me ei täida oma lubadust kaitsta töötajaid ärakasutamise eest, eriti just neid töötajaid, kes on äh, kõige eh, suuremal määral sõltuvad eh, usaldusväärsetest üle-euroopalistest õigusaktidest, me räägime lähetatud töötajatest. meil on eh, vaja Euroopa Komisjoni, kes tõesti kaitseks neid töötajaid, kes liiguvad piiriüleselt töö eesmärkidel ja on järjest haavatavamad. meil on vaja ka liikmesriike, kes võtavad oma ülesandeid ülesannet, milleks on olemasolev seadusandluse ellurakendamine tõsiselt. Äh, kummaline on see, et me elame rikkas maailmas, kuid samas me ei suuda kaitsta töötajaid ebaseaduslike ja ohtlike töökohtade eest ja me ei suuda sanktsioneerida tööpakkujaid, kes kuritarvitavad süsteemi. ma loodan, et selle ettepanekuga liigume me edasi selleks, et selline olukord lahendada. suur aitäh ja kolleeg Agea, teil on üks minut. suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik kahe tuhande neljateistkümnendal aastal Euroopa Komisjon äh, tuli välja rakendusdirektiiviga, mis hoiaks ära sotsiaalse dumpingu äh, lähetatud töötajate puhul äh, ja see, selle eesmärgiks oleks olnud avastada ka pettusi ja ennetada pettusi, kuid arutelud Euroopa Parlamendis ja liikmesriikide vahel äh, on tähendanud selle, et me ei ole saanud tegelikult tõelist vastust meie probleemidele, see direktiiv äh, jätab ikkagi äh, suuri auke äh, veel siia süsteemi näiteks karistuste puhul, kui me räägime kuritarvitamistest, mis on, ja rikkumistest, mis on ilmsiks tulnud äh,, me oleme liikmesriikidelt ootanud väga paljut, äh, seda, et nad annaksid meile informatsiooni, mida on äh, vaja selleks, et äh, pettusi avastada ja ähm, lõpetada on segadus ka proportsionaalsuse küsimuses ja kui sellega korrektselt ei tegeleta, siis see toob kaasa suuri probleeme väga palju tööd on vaja veel ära teha selleks, et saada midagi, mis on täielik, terviklik ja kõikehõlmav. suur aitäh ja järgmine kõneleja, palun lugupeetud volinik Tyson, kõigepealt ma tahaksin tänada teid selle eest, mille te täna meile siia äh, välja pakkusite. Äh, tegemist on tõesti väga hea alusega, millega me saaksime edasi liikuda. ma usun, et äh, Euroopas on väga oluline selle teemaga tegeleda. ilmselge on see, et mitte kõik ei lähe niimoodi, nagu me tahaksime selle teemaga seoses Euroopas ja mina hoiatan selle eest, et me ei tohiks siin kõike üldistada. me peame tegelema faktidega mitte iga lähetatud töötaja Euroopas ei ole probleemiks ähm, ähm äh, probleem on siis, kui tekib äh, palgatumping, aga seda igal pool ei ole. Äh, võib-olla ainult äh, osa sellest on probleemiks, osa lähetatud töötajad valmistavad selliseid probleeme näiteks ehitusvaldkonnas või teenuse pakkumise sektoris on olnud ka rikkumisi, kuritarvitamise, süsteemi kuritarvitamisi ja selle vastu me peame võitlema. rahvapartei on koostanud ka dokumendi selle kohta ja oluline on just ju sisu ja veel üks teema, millest ma tahaksin rääkida, puudutab võrdset palka võrd-, see äh, töö eest samal ametikohal, ma leian, et see on väga hea eesmärk ja see on võrratu eesmärk, aga see on väga keeruliselt ellu rakendatav. mida tähendab äh, sama palk, võrdne palk, äh, brutopalk, netopalk, mis see on, mis sinna sisse on arvestatud, mis on sama töö, kuidas seda arvestada, mis on sama koht, kas see puudutab töökohta, linna, maakonda, suuremat regiooni, aitäh! suur aitäh ja nüüd kolleeg Ulfskog, teil on poolteist minutit lugupeetud volinik, teie ja president Juncker olete tulnud välja ettepanekuga, mis peaks äh, võrdse töö eest tagama võrdse tasu. see peaks äh, kaitsma sotsiaaldialoogi, te ütlete, et äh, ametiühingud ja teised tööturu osapooled peaksid palgad paika panema ja mitte poliitikud, kuid praegusel hetkel on meil ettepanek, mis liigub hoopis vastupidises vabandust, parandab ennast kõneleja, äh, see, mis meil varasemalt oli, ei olnud väga hea, kuid see, mis meil praegu on, on kindlasti parem kui see, mis meil varem oli me peame seda tähelepanelikumalt aga vaatlema. Euroopa Liidus saab olema järjest rohkem liikuvustöökohtadel ja sageli on ka nii, et sama töö eest ei pakuta äh, võrdset palka. proua Tyson, te olete rääkinud äh, nii-öelda bioloogilistest palkadest naiste palkadest, äh, mis on automaatselt madalamad kui meeste omad, nii oli vanasti, kuid äh, Te olete endiselt nõus äh, geograafiliselt motiveeritud palkadega ma arvan, et see tegelikult ei ole vastuvõetav. me peame praegust olukorda muutma ja Eh, see direktiiv tuleks korralikult üle vaadata. meie tööhõivekomisjonis eh, teeme teiega kindlasti tihedat koostööd. suur aitäh! ja järgmiseks kolleeg Lopes Peremia. suur aitäh! ametiühingud eh, on juba aastaid tahtnud direktiivi selleks, et tagada lähetatud töötajate õigused. me ei ole seda siiani saavutanud äh, sest teenuste pakkumine oli ülimuslik töötajate õiguste ees. Euroopa Komisjon pani need prioriteedid niimoodi paika, kui me räägime ühtsest turust, siis selle me oleme saavutanud töötajate õiguste ja palkade äh, arvelt. me oleme veel Junckeri äh, võrdne palk võrdse töö eest samas kohas eesmärgist Äh, miinimumpalga äh, äh, aspektid on väga hägused, lähetatud töötajad jäävad kollektiivlepingutest väljapoole ja kakskümmend neli kuud peavad mööduma, enne kui tööjõuseadused neile täielikult kohalduma hakkavad teiste töötajate puhul on see vaid neli kuud. meie tahame, et seadusandluse jaoks paika pandud miinimumstandard, mis tagavad pea kahe miljoni lähetatud töötaja õigused, selleks, et tagada nende head töötingimused. olukord on kriis veel hullemaks muutnud, see on tõesti suur väljakutse, mille ees me seisame ja me peame tööjõustandardid ühtlustama. suur aitäh ja proua Deli, teil on üks minut. proua volinik, lugupeetud kolleegid, lõpuks ometi räägib volinik sotsiaalsest Euroopast muidugi on siin äh, sisse toodud teatud kasulikud garantiid, näiteks võrdse töö eest võrdne tasu äh, lähetatud töötajate puhul, kuid lõpetagem loosungitega, me peame liikuma palju kaugemale, palju kiiremini, peame lõpetama nende lähetamiste kuritarvitamise. Neid kasutatakse tihti pettuse eesmärgil ja see kõik, seda kõike me peaksime täheldama, enne kui on liiga hilja, sest sotsiaalne dumping on miski, mis ähvardab kogu Euroopat hävitada. me peame paika panema meetmed sest mängus on meie kontinendi saatus, sellepärast rohelised võitlevad selle nimel, et ka ühtne Tööinspektsiooni amet loodaks, et oleks meil ühtne töötuskindlustus Euroopa Liidus ja et me saaksime rääkida jätkusuutlikust Euroopa Liidust, töötajate Euroopa Liidust. nüüd härra Lenners, poolteist minutit. ma tänan Äh, mul on hea meel selle üle, mis praegu arutusel on. jah, selge see, et liikmesriikidel on erinevad seisukohad ja meil parlamendiski siin on erinevad seisukohad töötajate lähetamise direktiivi osas aga proua Tyson on väga kindlameelne. see on väga tähtis ettepanek äh, kahele miljonile inimesele ja see parandab ka konkurentsitingimusi meie tööturul tööturul on selline liikumine väga oluline, aga kõik peab toimuma õiglaselt, õiglane liikumine, võrdsed tingimused peavad valitsema. ettepanek täidab kahte prioriteeti. kõigepealt eh, lähetamise kestus, tegemist peab olema ajutise nähtusega ja sellest lähtuvalt tulebki lähetamist reguleerida. me võime muidugi arutada täpselt, kui pikk see periood peab olema, aga ettepanek piirata lähetamise aega on väga tähtis, eriti kui me peame silmas eh, palkasid, töötasu, siingi peab kõik olema palju läbipaistvam ja sellest tõuseb tulu mitte ainult töötajatele, vaid kogu tööturule. mõned ettepanekud on tõesti head. volinik Tysoni ettepanek on hästi tasakaalus ja me saame tõesti nüüd alustada tööle siin parlamendis ja ma olen kindel, et põhjast lõunasse, idast läände, paremalt vasakule eh, me koondame oma jõud ja leiame tasakaalu. härra Simon, üks minut um,. suur tänu. jah, ma tahtsin selgitada UKIP-i kolleegidele, milles siin asi on. mõte nimelt on selles, et eh, tuleb ära hoida see, et liikumisvabadust kuritarvitatakse ja õõnestatakse tingimusi kohalikul tööturul. nii ei tohi olla ja see tuleb ära hoida. ma olin talle valmis seda selgitama, aga loomulikult nüüd on ta läinud. kuuskümmend minutit, kuuskümmend sekundit Youtube'i jaoks oli tal käes ja ta lahkus. aga mul on veel kolmkümmend sekundit jäänud ja ma kiidan meie volinikku Eh, selle eest, et te kuulasite ja tõesti asju olete muutnud, paljud kolleegid on rääkinud, kui palju tööd tuleb veel ära teha selle ettepanekuga. jah, see kollektiivne läbirääkimine ühesugune kõikjal, eh, meil sellist süsteemi Ühendkuningriigis ei ole, meile sellest kasu ei ole. nüüd kakskümmend neli kuud ka on kasutu, meil on vaja kuut kuud, aga kui ma kuulasin ära eh, teid ja tuleme ettepanekutega ka omalt poolt välja. Äh, Regner, un minut proua Regner. Äh, jah, lugupeetud volinik, te ise ütlesite, et äh, konkurents tihtipeale on ebaõiglane, see on palkade konkurents, tööjõukulude konkurents ja sotsiaalkindlustuse konkurents ja see ei, konkurents ei tugine innovatsioonile nagu peaks. jah, see ettepanek on ülitähtis ja ta on tõesti hea, nüüd on ta meil arutusel ja siin käsitletakse konkreetset küsimust. jah, meil Austrias antakse lepingud kõige odavamale pakkujale ja e, ja töötajaid saadetakse meil ka lähetusse pea kaheks aastaks e, nii et sotsiaalkindlustusmaksed eh, tuleb päritoluriigis maksta, aga neid ei maksta ja kõik asi ei toimi. Eh, nüüd eh, need ettepanekud, mis teil tulevad, muudavad öö, olukorda ja tähtis on, et ka sotsiaalkindlustus oleks hõlmatud ettepanekutega ma tänan ja nüüd härra Benifei. suur tänu, lõpuks ometi meil on tekst, mida me kaua-kaua ootasime, nimelt töötajate lähetamise direktiivi reform ja äh, siin on võetud sihikule äh, töötasu lähedatud töötajate puhul ka alltöövõttu on käsitletud ja renditööd ja meil on vaja nüüd väga põhjalikult analüüsida selle, nende sätete kohaldusala ja vaadata, kas need muudatused tõesti eh, lähevad kokku reaalse olukorraga ja nüüd seesama palk sama töö eest samas töökohas, eh, see on meie fraktsiooni peaeesmärk ja minu esialgne reageering on pisut öö, eh, kahetine. jah, on selge, et siingi kojas on surve nende poolt, kes tahavad ära oodata ja vaadata, mis juhtub kahe tuhande neljateistkümnenda aasta jõustamisdirektiiviga. ma ei tea, kas sellest piisab, arvestades, kui ulatuslik probleem on. igatahes parlament kindlasti omalt poolt tugevdab veel teksti. ja nüüd on meil vaba mikrofon meil on siin ebatavaline olukord tekkinud, nimelt rahvaparteist on kuus kolleegi, kes on soovinud sõna ja siis on teisedki fraktsioonid, äh, igalt ühelt üks soo-, sõnasoov. nii et ma arvan, et pidades silmas aega, ainult kolmele Rahvapartei esindajale anname sõna ja siis saavad ülejäänud fraktsioonidest eh, igast üks sõna. kõigepealt Ander Kindelaar. ma tänan, volinik, kallid kolleegid. jah, ükski ettepanek üksinda ei ole ideaalne. Eh, proua Dysoni ettepanek mõnede jaoks läheb liiga kaugele, teiste jaoks ei lähe üldse kaugele, aga kindlasti on see ettepanek tasakaalus ja see on hea. ja öö, siin räägitakse eh, tööturul võrdsete tingimuste loomisest ja samuti vajadusest eh, samas töökohas sama palka sama töö eest maksta. ja eh, see direktiiv ei sekku liikmesriikide õigusesse ja me tervitame sellist lähenemisviisi. nüüd parlament ja ministrid ja nõukogu peavad käsikäes nüüd tööle hakkama ning tähtis on tegeleda ka tööinspektsioonidega ja info vahetamise teemadega ja kõige parem, eh, kuidas läheneda, on digitaalset koostööd teha liikmesriikidel sotsiaalse dumpingu vastu. Äh, tähtis on ka eh, mõelda sellele, et nii me taastame usalduse eh, Euroopa Liidus, kodanike usalduse meie vastu. härra Kohverati jah, eh, see on kindlasti kasulik ettepanek, eh, siin on kõvasti vaeva nähtud, aga tulemus on eh, üsna pettumust valmistav, mul ei ole mingeid probleeme töötajate vaba liikumisega. jah, liikumine võib olla tähtis instrument selleks, et ettevõtlus oleks tõhusam ja ettevõtted paremini töötaksid, aga kindlasti ei pea põl-, palk võrdväärne olema, sest nii hakkab tekkima sotsiaalne dumping ja see on halb osalistele. võrdsus selles ettepanekus, sellel lihtsalt ei ole kohta selles ettepanekus. me peame olema siin väga ettevaatlikud. paar märkust minu poolt. kakskümmend neli kuud see ei lähe kokku sellega, mida me ütleme hooajatöö direktiivis. kui me vaatame, eh, milline kokkulepe on alla kirjutatud Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel, siis siin on diferentseeritud lähenemisviis η οδηγία πραγματικά συμβάλλει στο να μην έχουμε κοινωνικό ντάμπινγκ κατά των εργαζομένων. Μα τέναν, ütleb ära Marias jah, meil on vaja võidelda sotsiaalse tumbingu vastu, meil on samas vaja, et meie tööjõud oleks liikuv. siin on tõesti tegemist paradoksaalse nähtusega, meie valitsusjuhid ja riigipead on kokkuleppele jõudnud, et Briti probleem lahendada aga see tähendab, et tegelikult hakatakse diskrimineerima sõltuvalt kodakondsusest. töötajad, kes praegu Ühendkuningriigi tööturule tulevad, ei, jäävad ilma teatud õigustest, mis teistel seal on. Neil ei ole eluasemetoetust, maksusoodustusi ja teisigi soodustusi, millest teistel olemas on. kas see ei ole siis diskrimineerimine? diskrimineeritakse ju teisest riigist pärit öö, äh, töötajaid lähtudes nende kodakondsusest. Kreeka teadlased näiteks, kuidas saab rääkida sellisel juhul töötajate vabast liikumisest? härra Gonzales, proua Gonzales. ma tänan. jah eh, see suurema majandusliku integratsiooni taotlus ühelt poolt, aga teiselt poolt ignoreeritakse palju tähtsamat asja, nimelt sotsiaalne ühtekuuluvus. kui me mõtleme Euroopa kodanike vajadustele ja tahame, et meil tõesti oleks sotsiaalsem Euroopa, siis ei saa lihtsalt silma kinni pigistada äh, kodanike nõuete ees. meil on vaja sotsiaalsemat ja demokraatlikumat Euroopat meil on vaja eh, administratsiooni, kes vähendab ebavõrdsust, mitte ei suurenda, aga praegu on meil eh, asümmeetriline mudel eh, kõik, mis tehakse sotsiaalse dumpingu ärahoidmiseks, pälvib meie toetuse, nii et me toetame seda, et töötajate lähetamise direktiiv läbi vaadatakse, kui see tõesti arvestab lähetatud töötaja huvidega ja võitleb ehm, halbade töötavade vastu. proua Morin-Chartier, aitäh, härra asepresident, kui räägime töötajate lähetamise direktiivist, siis teie volinik seisate silmitsi küsimusega, mida kasutavad äh, populistid, te olete väga julge olnud ja olete oma ette eesmärgi selgelt välja toonud. suurem liikuvus Euroopa Liidus, see aitab kaasa töökohtade loomisele, ettevõtete dünaamilisuse suurendamisele ja ka sotsiaalkaitse parandamisele Euroopa Liidus. ja me teeme selle tekstiga tööd kõikide töötajate huvides, suurema dünaamilisuse huvides ja püüame võidelda pettuste vastu ja püüame tõepoolest neid reegleid ka ellu rakendada, et meie kõik koos saaksime leida konsensuse, mis aitaks edasi liikuda koos, nii et teadke, proua volinik, et meie oleme teie poolel ähm.. suur tänu jah, tuli veel sõnasoov ECR-ist. ja kolm Rahvapartei kolleegi on juba sõna saanud, nii et me anname eh, seepärast sõnasoovijale sõna. kiitos, puhemies. tällä hetkellä yli kahdeksan miljoonaa eu-. ma tänan, ütleb proua Lerner jah, mitu miljonit inimest töötab praegu teistes liikmesriikides, need on hästi haritud professionaalid ja meil on üks koma kuus äh, töötajat, miljonit töötajat, kes teises riigis töötavad ükskõik siis, kus te töötate, millisesse gruppi kuulute, tähtis on, et sama tööd tehes saate ikkagi sama palka. ja samas ei ole vastuvõetav, kui välistöölised saavad vähem palka meil kui meie oma töölised sama töö eest. see moonutab konkurentsivõitlust ettevõtete vahel ja on meie väärtustega vastuolus härra Šogor, Tšaba on viimane. jah, ma olen väga nõus Euroopa Komisjoni seisukohaga, et mis tahes õigusakti väljatöötamisel peab lähtuma heast informatsioonist ja ma ei saa aru, miks nüüd tahetakse revideerida töötaja lähetamise direktiivi enne veel, kui jõustamisdirektiiv on korralikult ellu rakendatud. uued sammud tuleb astuda alles pärast seda, kui on näha, et olemasolevad õigusaktid ei toimi, ei ole piisavad ja ma arvan, et see on just nii selle dokumendiga, kui me räägime põhiõigustega, õigusega liikuda ja osutada teenuseid piiriüleselt. me peame olema siin väga ettevaatlikud, et meie sammud pettuste ja kuritarvituste vastu võitlemisel, mis muidugi on vajalikud, ei looks bürokraatlikke ja muid tõkkeid tööjõu liikuvuse teel ja lõppkokkuvõttes kahjustab see konkurentsivõimet. ja nüüd saab sõna volinik Tyson. Eh, eh, aitäh, aitäh, härra asepresident ja tänan kogu koda selle rikkaliku arutelu eest. täna eh, teen lühidalt kokkuvõtteks. võib-olla lisaks oma pikale sissejuhatusele tooksin välja selle, et olen tänulik teile teie sõnavõttude eest, mõned ütlesid, et need sammud on liialt eh, ennatlikud ja kiired, teised leidsid, et eh, need on kaua oodatud ja minu jaoks see annab lootust, sest eh, näen, et liikmesriikide, liikmete hulgas on valmidus üksteist ära kuulata, vaadata, kuidas me saaksime selle ettevõtmisega ühele poole nii et seda ma hindan igatahes kõrgelt. miks me selle ettepanekuga välja tulime, miks me ei oota enne, kui rakendamise äh, direktiiv, mis vastu võeti kahe tuhande neljateistkümnendast aastast, hakkab ähm, tulemusi äh, tootma. see, selle eesmärgiks oli anda liikmesriikidele enam vahendeid äh, selleks, et paremini koostööd teha rakendamise alal nii et jõustamine on kindlasti oluline selleks, et äh, kuritarvitamiste ja pettuse vastu võidelda ja tagada, et reegleid paremini rakendataks ka tegelikus elus, nii et selle eesmärk oli anda paremad töövahendid liikmesriikide kätte ja see, see jõust-, seda see jõustamisdirektiiv ka tegi. Äh, see on hea seadusandlik akt, äh, me kutsume üles kõiki liikmesriike seda ellu rakendama ja lisaks sellele peame muidugi leidma ka julguse vaadata neid reegleid äh, endid, äh, mida peaks jõustama. ja seetõttu meie suunistes äh, komisjon on lubanud, et me näeme seda teemat kui prioriteetset võrdne tasu võrdse töö eest ja nii edasi, seda see kõik tähendabki ja seetõttu me ei tahtnud oodata, kuni äh, jõustumisdirektiiv äh, ellu rakendus äh, ja kuni hinnangu saabumiseni ja tahtsime alustada nii kiiresti kui võimalik. nüüd on meil siis ka aega ja võimalus mõtteid vahetada tehniliste üksikasjade teemal ja vastaksin lühidaltki mõnedele küsimustele A1 vorm. inimesed, kes maksavad lähteriigis sotsiaalmaksu. kindlasti me arutame seda küsimust ja see A1 vorm saab olema usaldusväärne dokument. liikmesriigid äh, on uurinud äh, ka kollektiivlepingute kohta. peame seda tegema seadusandlikus raamistikus, äh, milles me tegutseme ja seetõttu ma soovitaksin teil teksti lugeda väga hoolega. mõnes kohas äh, me ütleme, et kollektiivlepingud Äh, sõlmitakse ettevõtte tasandil. me peame mittediskrimineerimise põhimõttest kinni pidama ja see seab teatud piirangud ka ulatusele, nii et lugege palun seda teksti hoolega ja siis te näete, et me öö, äh, ole, suhtume austusega sotsiaalpartnerite vastu ja kollektiivlepingud on siin olulisel kohal ja tahaksin kor-, korrata veel midagi, mida ma rõhutasin enda ava sõnavõtus, me tahame suurendada liikuvust Euroopas ja meil on vaja selleks selgeid õiglasi reegleid ja reegleid, mida on võimalik rakendada kõikjal. kuid meil on vaja lisaks sellele ka reegleid, mis, millel on üldsuse heaks kiita. Need peaksid olema sotsiaalselt vastuvõetavad jään ootama debatti äh, ära ootama liikmes, ootan ära liikmesriikide reaktsiooni ja mulle tundub, et tahe on siin kojas täiesti olemas ja loodan, et me koos jõuame üht, ühise lahenduseni ja suur tänu teile konstruktiivse lähenemise eest. aitäh volinikule. sellega see arutelu päädis Äh, soovite kodukorda puudutavat küsimust esitada, härra Lavri? jah. Äh, direktiiv äh, lähetatud töötajate osas, mõned Front Nationali saadikud ei osalenud arutelus, kuid tahtsid sõna võtta. tahtsin küsida, kas teie keelasite neil kõneleda või neid lihtsalt ei huvita see Eh, teema, sest üldiselt nad alati selle teemaga löövad kõvasti trummi oma valimiskampaaniates ja mind eh, paneb imestama, et neid täna õhtul siin kohal ei ole. Trecem acum la următorul punct al ordinei de zi și anume suur aitäh ja liigume nüüd edasi järgmise päevakorrapunkti juurde.